meid, kui me üritame tagada teenuste direktiivi võimalikult dünaamilist elu rakendamist, suur tänu! Grazie! suur tänu! arutelu selle päevakorrapunkti üle on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt on Diana Wallace'i raport alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi kohta tsiviilkaubandus ja perekonnaga seotud küsimustes. annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, president, volinik. alternatiivsed vaidluste lahendamissüsteemid praegu ole räägi, räägime selle tsiviilkaubandusasjadest, kuid see keskendub põhiliselt tarbijaküsimustele me räägime sellest, et me peame tagama juurdepääsu õigusele ja seeläbi leiame võimalusi julgustamaks piiriüleseid tehinguid, sest praegu ja seda ka mitu aastat järjest on olnud liiga palju kartusi õiguste teostamise kohta. traditsiooniline õigusmõistmine on keeruline, aeglane ja kulukas. aga ajal, kui me peaksime soodustama piiriülest kaubandust ja tehinguid, peame leidma ka nõndanimetatud uue kultuuri tsiviilõiguse jaoks, sellise, mis oleks teistsugune, kiirem, odavam ja võimaldaks paremat lepitust saavutada, paremaid tulemusi saavutada. aastaid on eksisteerinud äh, nende ADR-i äh, teenusepakkujate võrgustik äh,, Äh, mida koordineerib komisjon, need on niimoodi Finnet ja EJNet. teatud mõttes on need võrgustikud olnud edukad, kuid nendest ei piisa, sest nad ei anna vastust küsimustele, mis enamikel kodanikel tekib. kui nad soovivad õiglust, siis nad teavad, kus nende kohalik kohtumaja on, aga nad ei tea, kus nende kohalik ADR-süsteem paikneb. me peame tagama selle, et, et olemasolevad süsteemid äh, on avalikustatud, et neid reklaamitakse, me peame tagama, et olemas üldine süsteem, mis on kättesaadav kõikidele tarbijatele vaidluste lahendamiseks. me peame tagama selle, et olemasolevad süsteemid on ka kvaliteetsed, et äh, tagatakse vastav koolitus ka ADR-i läbiviijatele, vahendajatele ja et nende töö kvaliteeti hindavad sõltumatud kontrollijad. see on suund, mida me soovime järgida, kuid mitte ainult ADR-ist, me tahame ka ODR-i ehk online vaidluste lahendamissüsteemi interneti. inimesed ostavad interneti kaudu, peaks olema võimalik ka nende vaidlusi interneti teel lahendada. kuid see ei peaks piirduma tegevusega ainult ühes tarbijavaidluste valdkonnas me peaksime ühendama oma mõttejõud ja rääk-, mõtlema selle peale, kuidas ühendada seda võimalust teiste ühenduse instrumendid, äh, lepinguõiguses äh, ettepanekuid kollektiivse ähm, äh, kaebuste lahendamiseks, kõik need peaksid sisaldama ka ADR-i elemente. ADR peaks kujutama endast uut vormi piiriülesest Euroopa õiglusest, kultuurilisest muutusest kahekümne esimeses sajandil see peaks äh, olema laialt kasutatav, kõikjal kasutatav, kuid praegu on kõige tähtsam ellu viia see muutus tarbijate jaoks ja VKE-de jaoks äh, piiriüleste tehingute puhul. me peaksime sellega tegelema kui esmatähtsa küsimusega ja ma loodan, et parlament ootab komisjoni ettepanekut enne käesoleva aasta lõppu. suur tänu järgmisena vaba mikrofoni voor ja sõna saab härra Mezaros. tänan, proua president. alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem ADR kujutab endast ähm, süsteemi, mida kasutatakse mitmes valdkonnas ja mis on oluline äh, heade kaubandussuhete säilitamiseks. õiguskomisjon koos proua Wallisega on äh, koostanud selle raporti, kuna arvandmed on näidanud, et äh, vaidluste lahendamise süsteemi harmoneerimine, koordineerimine kujutab endast olulist sammu ja seetõttu on oluline, et liikmesriigid ja sidusrühma esindavad organisatsioonid teeksid paremini koostööd. sest teave peab jõudma kodanikene erinevate ADR-i võimaluste kohta ja see võiks kaasa tuua ühiskonnas äh, suurt kokkuhoidu. lisaks tagatiste teemale peab Euroopa Liit tutvustama ka EDR-iga kaasnevaid eeliseid. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Raadova, tänan teid, Roitova, ma olen alati toetanud ADR-i, kuid mul on üks reservatsioon äh,, perekonnaga seotud küsimuste kaasamine, sest perekonnaõigus kuulub liikmesriikide äh, pädevusse ja arvestab riikidest kehtivaid traditsioone, sest perekonnatüüliid alati hõlmavad ka lapsi ja neid küsimusi peavad lahendama spetsiaalse koolituse saanud kohtunikud ja Euroopa Liit ei peaks sellesse õigusvaldkonda sekkuma. kuid ma siiski eh, toetan ADR-i süsteemi kasutamist tsiviil- ja kaubandusküsimustes, eriti tarbijavaidluste puhul, sest ADR süsteemid on kiiremad, odavamad ja praktilisemad Need süsteemi tuleks välja arendada internetipõhiselt, nad peaksid olema automatiseeritud selleks, et nad oleksid atraktiivsed ka ettevõtjatele ja vastaksid erapooletuse, läbipaistvuse ja õigluse põhimõtetele. ma olen korduvalt maininud, et me peaksime ära kasutama need äh, kogemused, mis äh, EU domeenil on kogenenud ja seetõttu Euroopa Komisjon peaks survestama rohkem selliseid liikmesriike nagu Tšehhi Vabariik, kus ADR-süsteemid ei toimi veel korralikult. tänan, järgmisena proua Basesko Äh, president. mina sooviksin õnnitleda raportööri proua Wallist selle raporti puhul. arvestades Euroopa Liidu tulevikustrateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend, äh, peame me leidma sellise ADR-i mehhanismi, mis sobiks meie ühisturule mis aitaks kaasa konfidentsiaalse ja ähm, vähekuluka vahendusmenetluse loomisele. ja äh, see menetlus peaks sobima ka liikmesriikide ettevõtjatele, kuid meil on vaja harmoneerida seda ühenduse tasandil ka, et, et ähm, lähendada erinevaid õigussüsteeme ja luua ka äh, standardlepingud, mis aitaksid lihtsustada äh, äh, vaidluste lahendamise süsteemi, kui kaasatud summad on piisavalt väikesed. tänan, järgmisena proua Kosta. suur tänu ma hindan kõrgelt proua raporti, proua Wallisi raportit alternatiivsete vaidluste lahendamissüsteemi kohta, mis tähendab, et et sellega luuakse õiglaslik süsteem kõikide sektorite jaoks ja mida võiks kasutada tsiviilkaubandus ja perekonna seotud küsimustes lisaks tavasüsteemile ja perekonnaga seotud küsimustes on selle järgi suur vajadus, sest äh, pidevalt on kasvanud vaidluste arv pärast äh, Euroopas ähm, abikaasade lahkuminekut, abielulahutusi ja seda tuleb ette äh, ka perekondades, kus lastevanemad on erineva etnilise päritoluga ja see kõik mõjutab negatiivselt lapsi me soovime sellist neutraalset süsteemi, mis võimaldaks osapooltele saavutada äh, vasta, mõlemale osapoolele äh, vastuvõetavad lahenduse, mis tähendab seda, et me peame arvestama ühenduses kehtivaid äh, eeskirju ja ka piirkonna kogukondade tavasid ja reegleid kuid samas eh, me peame arvestama eh, ka piiriülese põhimõtteid, Euroopa Parlamendi rolli ja alaealiste õigusi ja me peaksime tegema ka vastava seadusandliku ettepaneku, arvestades liikmesriikide huve. järgmisena proua Flašikova-Benova. tänan, president, volinik juurdepääs eh, õigusemõistmisele on üks põhiõigusi ja ka alternatiivsete vaidluste lahendamiste süsteem kujutab ennast alternatiivset võimalust lahendada osapoolte vahelised vaidlused kohtuväliselt see annab võimaluse kaasata kolmas osapool ka väljaspool kohut, mis tähendab, et tegemist on tõelise alternatiiviga, mis võimaldab kulusid kokku hoida võrreldes kohtukuludega. kahjuks ADR-i võimaluste kohta teave liikmesriikides ei ole piisavalt levinud, väga vähesed inimesed teavad, kuidas koostada vastavat taotlust, avaldust ADR-i kasutamiseks. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime teavitame kodanikke rohkem nendest võimalustest. kuna tegemist on võimalusega vältida äh, nii-öelda äh, vastuseisu, konfrontatsioone ja lahendada vaidlus rahulikult ja sõbralikult, kuid olukord peab olema heas tasakaalus, et tagada õiglane lahendus mõlemale osapoolele. suur tänu. järgmisena proua Zaborsko. tänan, president, mina toetan ettepanekut leida ühine lähenemine ja ma arvan, et on hea, kui me suudame ühtlustada äh, vaidluste alternatiivne lahendamine tsiviil- ja kaubandusküsimustes selleks, et muuta meie kodanike elu lihtsamaks ja paremaks ning leida kohtuväliseid vaidluste lahendamise süsteeme ja sellest saavad kasu mõlemad vaidluste osapooled kuid perekonnaga seotud küsimused, äh, millele viidatakse raporti pealkirjas, ei kuulu nende asutuste, organite pädevusse, kellele see raport on adresseeritud, proua Roitova juba mainis seda, me ei saa selle valdkonna jaoks luua ühtset äh, normi, sest me ei tohi unustada neid probleeme, mis on tekkinud seoses katsega äh, reguleerida abielu lahutust Euroopa tasandil ja sellisel juhul lapsed jäävad esinduseta. suur tänu. härra Paška. suur tänu, president, volinik. ADR äh, tsiviilkaubandus ja piirkonnaga seotud küsimustes võiks olla odavam, kiirem ja lihtsam viis väga paljude juhtumite lahendamiseks ja seetõttu tasub informeerida Euroopa kodanikke olemasolevatest võimalusest ja õigustest, mis sellest tõusetuvad, eriti sellest määrusest, mis reguleerib väike äh, nõuete lahendamist kui ka äh, vahendusmenetlust tsiviil- ja kaubandusküsimuste, need õigusaktid on väga heaks aluseks äh, nii piiriüleste kui ka siseriiklike vaidluste lahendamiseks. ja ma nõustun sellega, et üldsuse teavitamine, parem teavitamine aitab promoveerida, levitada neid võimalusi ja kasutades kohtuvälist võimalust vaidluste lahendamiseks, vähendab ka psühholoogilist äh, survet osapooltele ja ka lastele, kui me võrdleme seda pikkade kohtuprotsessidega ja seetõttu tasub igati toetada alternatiivsete vaidluste lahendamissüsteemide kasutamist kõikidel tasanditel. suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik Reding. president, lugupeetud parlamendisaadik, komisjon igati tervitab toetust ADR-i kasutamiseks eh, tsiviilkaubandus- ja perekonnaseotus küsimustes ja me eh, tervitame ka teie ettepanekuid õigusloova ettepaneku tegemiseks ADR-i kasutamiseks eh, tarbijavaidluste puhul. muuseas, Krakowi deklaratsioon, mille selle kuu alguses Ühtse Turu Foorum heaks kiitis, samuti kordas seda. nagu te teate, ADR moodustab ühe kaheteistkümnest ettepanekust ühtse turu akti raames. minu kolleeg volinik Dali äh, teeb üsna pea kahe õigusloova e-, e-, ettepaneku, mis on komisjoni poolt ette nähtud kahekümne kolmandaks novembriks, üks raamdirektiiv ADR-i jaoks ja üks määrus äh, internetipõhiseks vaidluste lahendamiseks. direktiiv tagab selle, et äh, tarbijatel ja äh, kaubitsejatel, kaub-, kaubanduspartneril on võimalus juurdepääsu saavutamiseks aadressile ja määrus loob Euroopa Liidu ühise platvormi äh, online vaidluste lahendamiseks müüjate ja tarbijate vahel. Need kaks ettepanekut on kaks esimest kivi eh, kohtuvälise eh, vaidluste lahendamissüsteemi vundamenti. komisjon on samuti teadlik, nagu ka raportis selgub, et me peame kaaluma ka niimoodi ettevõtete vaheliste lahend-, eh, vaidluste lahendamise võimalust, B2B, eriti VK puude puhul. eriti konsultatsioonide käigus on sidusrühmade organisatsioonid väga selgelt avaldanud oma eelistust teistsuguse vahendi jaoks Äh, ettevõtete vaheliste vaidluste jaoks, äh, mis oleks nende vajadustele spetsiifilisem ja vastaks nendele. komisjon praegu uurib erinevaid ADR-i võimalusi, sealhulgas ka vahekohtu menetlust eriti eh, ettevõtetevaheliste piiriüleste vaidluste jaoks, kuid eh, me oleme praegu alles teabe kogumise algetapis ja me soovime läbi uurida kõikvõimalikud probleemid, mis võivad saada takistuseks ettevõtjatele, eriti VKE-dele. kuid eh, me oleme avatud kõikidele ettepanekutele sel ajal, kui me selle probleemiga tegeleme ja kui töö lõpeb positiivse tulemustega, äh, millele ma väga loodan, äh, teen ma äh, selle töö lõpus ka ettepaneku. mis puudutab nüüd vahendusmenetluse direktiivi, siis see on kuidagi nagu esimene võimalus, mida võiks ära kasutada, eriti perekonnaõiguses, kui osapooled ei suuda omavahelist vaidlust enam lahendada ja selle asemel, et pöörduda kohtusse, mis seda vaidlust veelgi eskaleeriks, võib vahendusmenetlus väga paljudel juhtudel tagada kiire ja odavama lahenduse, kuid te teate, et vahendusmenetlust reguleeriv direktiiv, mida kohaldatakse kõikjal, välja arvatud Taani, alates kahekümne esimest maist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on direktiiv, mida võib kohaldada nii tsiviil- ja kaubandusküsimustele, perekonnaküsimustele ning ettevõtete ja tarbijate vahelistele vaidlustele. ainukesena erandina on need juhtumid, kui osapooled ei saa kehtiva õiguse järgi ise otsustada oma õiguste kohustuste üle. komisjon äh, igati tervitab parlamendi toetust vahendusmenetluse direktiivi põhisätetele, eh, mida tuleks kohaldada ka teistele ADR-i skeemidele, sõltumatus, eh, erapooletus, mitmekesisus, pädevus, eh, aegumistähtajad, igamistähtajad, need peaksid saama ühisteks normideks kõikide ADR-ide puhul. rääkides nüüd konkreetsemalt vahendusmenetluse direktiivist, pärast juulis äh, äh, üheksa liikmesriigi vastu algatatud äh, rikkumismenetlust seoses selle direktiivi ülevõtmisel. kakskümmend liikmesriiki on teavitanud komisjoni oma siseriiklikest meetmetest selle direktiivi jõustamiseks ja ma jälgin tähelepanelikult olukorda ka teistes liikmesriikides. see komissario la discussione. suur aitäh, proua volinik. sellega on antud arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt